ennast konkurentsivõimelise põllumajanduse, mis kaasab noori inimesi ka põllumajandussektorisse Euroopas. suur tänu! suur tänu, äh, arutelu on lõppenud, hääletus toimub homme kell kaksteist. järgmine istung algabki homme, kaheksateistkümnendal jaanuaril, äh, kõigepealt kell äh, üheksa ja päevakord on interneti koduleheküljel ära toodud, istung on lõppenud, head ööd!